informeerige sellest tehnilist talitust. suur tänu, tehniline talitus võtab seda arvesse. ja nüüd äh, infotund komisjoniga ja täna õhtul see saab olema natuke lühem, kuna eelmine arutelu äh, läks pikemaks kahekümne viie minuti võrra ma vabandan selle viivituse pärast ja me lõpetame umbes pool kaheksa, ma püüan ajast kinni pidada ja sõnavõtjatele ma annan pool minutit ehk kolmkümmend sekundit. esimene küsimus eh, esitaja Vilja Blinkevitšote härra Barnierile. palun, härra Barnier, tere tulemast tagasi. kui soovite vastata küsimusele. suur tänu, härra president proua Blinkevitšute esitab tõesti väga olulise küsimuse, mis puudutab pensionite reformi. tegemist on võtmeküsimusega lähiaastateks ja tegemist on ka ühe väljakutsega, millega me peame ko koos tegelema. rahvastiku vananemine, finantsvahendid, samuti me teame, et pensionifondid on olulised investeerijad Äh, finantskriis näitas, kuivõrd äh, haavatavad on teatud pensionirežiimid ning vastavalt ka Tele Rosieri raportile, nüüd me võtame algatusi, härra Barroso juba mainis, äh, millised on meie poliitilised suunised ning kahe tuhande kümnendal aastal me tuleme välja rohelise raamatuga pensionite kohta ning see roheline raamat äh, kutsub üles äh, läbi viima erapensionifondide alast äh, arutelu. Äh, see peab puudutama järelevalvet ja kontrolli, sellevastane amet luuakse võib-olla direktiiv vaadatakse läbi, see tähendab ka seda, et me vaatame läbi mm, solventsuse nõuded erapensionifondide puhul ja see on ka midagi, mida meilt nõuti eh, Solventsus kaks direktiivi läbirääkimiste raames. tegemist on millegagi, mis puudutab otseselt kodanikke, nii et komisjon vägagi tähelepanelikult peab eh, siin eh, kinni ka lähimuspõhimõttest, sest me teame, et jaotuse pensionisüsteemid on liikmesriikide pädevuses. proua Blinkivitš-Juute, kolmkümmend sekundit, palun ačiū pone komisare už atsakymą ir iš tikrųjų lauksim kad kaip galint greičiau. suur tänu vastuse eest me ootame seda rohelist raamatut mida te nimetasite väga suure huviga see küsimus teeb muret väga paljudele euroopa kodanikele mõnedes liikmesriikides näiteks leedus kust mina tulen on pensione hiljuti vähendatud tänu sellele, et praegu on majandus- ja finantskriis. volinik, ma sooviksin küsida, miks on komisjon pööranud nii vähe tähelepanu pensionifondide stabiilsusele ja samuti pensionifondide garanteerimisele. strateegias kakskümmend kakskümmend peame me võtma ka arvesse praegust demograafilist olukorda, minu arvates on see murettekitav olukord, nii et mis te kavatsete järgmise kümne aasta jooksul teha selleks? härra Barnier, lugupeetud äh, saadik strateegias kaks tuhat kakskümmend, äh, tegemist on dokumendiga, mis puudutab äh, tarka, võrdset, kaasavat, äh, rohelist majanduskasvu. selle dokumendi raames me muidugi kõiki teemasid ei saa mainida, selleks on meil teisi vahendeid ja teisi kohti, kus selliseid põhitähtsaid küsimusi arutada, nagu näiteks pensioniküsimus ning samuti Euroopa kodanike sõltuvust äh, sellest. ma ütlesin äsja, lugupeetud saadik, et äh, tegemist on oluliste investeerijatega pensionifondide näol ning äh, siin tuleb vaadata, millised pensionivormid on kõige levinumad. kogumispension on üks neid, mis on kõige äh, rohkem praegu kasvamas ja ma tahaksin ütelda, et need riigid, kus praegu on ümberjaotamispõhine pension, ka neid on veel ning selle alusel me töötamegi välja oma rohelise raamatu ja loodetavasti kõikide huvitatud osapooltega siis leiab aset ka võimalikult lai arutelu. aitäh, ainult üks äh, täiendav küsimus, härra Obermeier, teil on sõna pooleks. Herr Vorsitzender, meine Heimat Österreich ähm tänan, härra president. mina olen Austriast, kus maksimum on kaks tuhat kümme eurot aastas, mis lisatakse, mis pensionifondidesse lisandub hoolimata sellest, et olukord on väga raske praegu. kusjuures mina ei arva, et pensionid oleks ainult riigi küsimus. minu arust on komisjon äkki olnud liiga lühinägelik ja liiga hoolik hoolimatu, lubades riiklikke toetusi erapensionifondidele, ilma et nad turgu põhjalikult uuriksid. aitäh ja palun, härra Volin president Barroso äsja vastas siitsamalt kohalt mitmetele küsimustele nende peamiste teemade kohta, mis puudutavad finantsküsimusi. Te mainisite spekulatsioone, kuid ma võin ütelda nüüd äh, siseturu volinikuna ja teenuste volinikuna, sest ma vastutan äh, reguleerimise eest siin ma võin ütelda, et mitte ükski toode, turg, territoorium ei pääse äh, järelevalvest, seirest. nii et äh, need, kes nendel turgudel tegutsevad äh, ja pakuvad erinevaid tooteid ja teenuseid, nad on nendega ka, selle järelevalvega ka seotud. ja direktiivi läbivaatamisel vaatame läbi erinevaid direktiive, me loomegi väga eh, selged piirid ja ma võin kinnitada, et mitte ükski turg, ükski toode ei jää välja meie seire alt eh, ja peab olema läbipaistev. Just one more question on this uh, supplementary and this ja siia, selle, siin soovib Pabo täiendava küsimuse e-, esitada proua Tikao, suur tänu ma leian, et oleks vajalik, et meil oleks pikaajaline strateegia pensionite reformi osas, nii era- kui ka riiklike pensioniskeemide osas. siin ma pean silmas seda, et alates seitsmekümnendatest aastatest tegelikult on sündimuse tase suuresti tõusnud ning toona sündinud lapsed peatselt lähevad pensionile aga varsti muutub sellega seoses töötava ja pensionil oleva elanikkonna vahekord ning väga keeruline on äh, tagada piisav pensionite tase. millised on need meetmed, ma sooviksin teada, mida te soovite võtta, et äh, jätkusuutlikult ning tõhusalt reformida pensioniskeeme? lugupeetud äh, saadik oma sissejuhatava kõne esimeses lauses, mis oli küll suhteliselt lühikene vastavalt reeglitele, mainisin seda, et lisaks liikuvusele on üheks suureks väljakutseks ka demograafia. ma arvan, et on meie kõige huvi, kõigi huvides arutelu siin pidada, olgugi et äh, demograafia küll Euroopa Liidu pädevuses otseselt ei ole, aga tegemist on teemaga, mis puudutab äh, niivõrd-kuivõrd kõiki Euroopa Liidu liikmesriike. meie kontinent praegu on kaotamas rahvast, kui äh, sündivustase ei parane võrreldes nüüd teiste kontinentidega. et olukord on väga tõsine ning äh, selles kontekstis oleme me ka töötanud pensioniküsimustega. ja ja sõltuvusega, sellepärast et pension ise võib-olla ei olegi siin keskmes. ma usun, et roheline raamat ongi seetõttu heaks vahendiks, mis tuleb välja õigel hetkel. E, siin me tõstatame kõik peamised küsimused ning arvestame sellega, mis on muidugi ka liikmesriikide pädevuses pensioniskeemide osas ning sellega, mida saab ette võtta Euroopa Liidu tasandil erapensionifondide osas ning nende paljunemise osas Euroopa turgudel. igal juhul mitte ükski neist küsimustest ei jää kõrvale. me tõstatame need küsimused ning töötame välja ka teatud juhised rohelises raamatus, mida mainisin ja mis avaldatakse mõne kuu pärast. Uh, suur tänu, volinik. järgmine küsimus number kakskümmend üheksa, esitajaks on Sean Kelly, üleujutuste vastukindlustamine süsteemid Euroopa Liidus. volinik, teil on sõna monsieur le président mesdames et messieurs sean kelly pose. jah eh, suur aitäh daamid ja härrad eh, sean kelly eh, esitab küsimuse mis on seotud traagiliste aktuaalsete sündmustega madeiral ning atlandi rannikujoonega seal oli mitmeid kümneid hukkunuid ning ma tahaksin väljendada meiepoolset solidaarsust kõikide ohvritega ning minu kolleeg volinik ka ise külastas neid äh, katastroofikohti. tegemist on üldise aruteluga, mis puudutab äh, kliimamuutumist, me näeme, kuidas üha rohkem on katastroofe, tegemist on katastroofidega, mis on küll looduslikud, kuid mitte loomulikud ning nende tagajärjed on väga tõsised äh, ja naiste, meeste elud on ohus, meie keskkond on ohus, tööstusadu ohtu, Äh, ning äh, tegemist on teemavaldkonnaga, millega ma olen väga pikka aega tegelenud, juba kaheksakümne üheksandal aastal äh, regionaalpoliitika volinikuna vastasin Kreeka kolleegi küsimusele, kes küsis maavärina tagajärgede kohta, mis toimus tema koduriigis ning toona ma rääkisin solidaarsusfondi loomisest ja teiseks Euroopa tsiviilkaitsejõudude loomisest alles kahe tuhande teine aasta, kui olid suured üleujutused Saksamaal, Austrias, Slovakkias, alles siis kolme kuu jooksul parlamendi ning nõukogu toetusel sai komisjon luua solidaarsusfondi ja see fond sekkub ka Madeira sündmustesse, nagu ta on seda teinud juba mitme olulisema katastroofi puhul alates kahe tuhande teisest aastast. Euroopa kodanikukaitsejõud proua Ashtoni juhtimisel käivad siin tööd ning loodetavasti ei pea me ootama uut katastroofi, et lõpuks leida tõsine vastus eh, ning seda ühtse Euroopa lipu all pakkuda eh, erinevatele katastroofidele, nagu näiteks Haiti või viimane tsunami. kõik siin, eh, selles ei ole muidugi seotud ainult varadega, mida ei kindlustata ma arvan, et äh, lisaks sellele on vaja edusamme teha ka nende riskide osas, mida saab kindlustusega katta. kahe tuhande üheksanda aasta valge raamat äh, rääkis äh, olukordadest, kus ei ole piisavat kindlustusasutuste kaitset, siin on vaja siis siiani on siis siin pakutud riigidepoolset kaitset, kuid lisaks sellele oleme alustanud ka omapoolset analüüsitööd ja vaadanud, kas oleks võib-olla võimalik äh, analüüsida äh, üle-euroopaliste mm, kindlustusskeemide rakendamist, mitte riiklikke samuti olen ma töötanud äh, koos kõikide osapooltega, kindlustusagentuuridega, ekspertidega ja me oleme vahetanud häid tavasid ning äh, välja töötanud prioriteedid ning ma olen veendunud, et on võimalik paremini kaitsta Euroopa kodanikke, võttes arvesse, kuivõrd äh, roh-, kuivõrd palju on looduskatastroofe viimasel ajal me oleme teinud, äh, me oleme tegemas praegu ka kahekümne seitsmes liikmesriigis olemasolevate kindlustussüsteemide võrdlust ning seeläbi kindlasti saame edasi liikuda. härra Kelly, pool minutit täienduseks. tänan, volinik, me oleme kõik väga mures Madeira ja Prantsusmaa ja minu oma kodumaa pärast. Õnneks minu kodumaal keegi surma ei saanud, kuid kindlustusprobleem äh, tuli väga kiiresti päevavalgel. väga paljud kodumajapidamised ei saanud kindlustushüvitist ja ühes linnas äh, Äh, äh, kasvas kindlustusmakse kuuekordseks. see on tõeline probleem ja ma igati tunnustan voliniku tegevust äh, selle teemaga tege-. aga need riigid ja valitsused, kes ei rakenda vajalikku määra direktiivi, kas te kaalute ka sanktsioonide kohaldamist nendele? tänan ja volinik, palun teie vastus. see direktiiv öö see direktiiv on kahe tuhande seitsmendast aastast üleujutuste kohta, samuti on kahe tuhande üheksandast aastast komisjoni avaldus äh, üldiste äh, katastroofide ennetamise kohta. härra Kelly, ma arvan, et tegemist on ikkagi päris hiljutise direktiiviga, kuid nii selle kui teiste puhul komisjon peab ja kindlasti ka kontrollib ja vaatab, kuidas liikmesriigid kohaldavad direktiivi ja kas nad seda teevad. me nägime näiteks Prantsusmaal ja oleme ka teistes riikides näinud, äh, millised on äh, millised on tagajärjed, kui ei ole äh, lammialasid piisavalt hästi kaitstud, kui ehitised ei ole vastupidavad. nii et komisjon peab vaatama, mida liikmesriikides ei ole tehtud ning võtma vajalikud meetmed, et kõik need direktiivid kohaldataks suur tänu ja täiendav küsimus härra Higinsilt. tänan, president, ja ma tahaksin tänada voliniku vastuste eest. Äh, ma toetan seda, mida ütles härra Kelly Äh, üleüldse direktiivi rakendamine, see tuli üle võtta käesoleva aasta jooksul siseriiklikusse õigusse kõikides kahekümne seitsmes liikmesriigid. kuid ma kutsun üles sellele, et Euroopa Komisjon hoiaks silma peal siseriiklikel asutustel selle direktiivi äh, jõustamise äh, osas. mina üheksakümne kaheksanda aastal vastutasin ministrina üleujutustes ja meie kehtestasime, et lammidel ei tohi arendustegevust arendada, kuid väga paljud öö, hooned on pärast seda ehitatud just lammitel. me peame väga karmilt jõustama direktiivi ning kehtestama karistused Iirise, Iirimaa valitsusele, kohalikele omavalitsusele, kõikidele, kes rikuvad direktiivi sätteid. tänan, härra Zemka, te võite esitada oma küsimuse ja seejärel volinik vastab. härra Barnier ma teen ettepaneku ära kuulata veel ühe küsimuse, siis te saate mõlemale küsimusele vastata. härra Zemke. volinik, mina tahaksin esitada küsimuse hoopis teisest valdkonnast. me räägime kindlustusest. ja ma arvan, eh, kui looduskatastroofid leiavad aset, on vaja kahte erinevat asja ja seetõttu ma tahaksin volinikult küsida järgmist kas meil ei oleks vaja Euroopa jaoks kriisidele reageerimise keskust, meil puudub üks ühtne äh, organ, kes reageeriks kriisidele ja teiseks, kas me ei peaks paremini korraldama kodanikukaitse? meil puuduvad selleks lennukid, meil on vaja ühtset keskust ja suuremat suutlikkust. jah, kaks erinevat küsimust esitati esmalt nüüd üleujutuste kohta. ma olen eh, siseturu ja teenuste eh, volinik ning ma tulin siia vastamaks täpsele küsimusele, mis puudutas seda, kuidas paremini kasutada kindlustusi, et hüvitada neid, kes on eh, materiaalset kahju saanud. ning ma kindlasti võrdlen erinevaid erakindlustusskeeme, vaatan, millised on olemas Ehm, osades riikides peaaegu ei olegi kindlustust selliste juhtumite puhuks, Prantsusmaal jällegi on sajaprotsendiline hüvitis ette nähtud, nii et selle töö ma teen ära. nüüd aga üleujutuste kohta, see ei ole minu vastutusalas olev teema, ehm, keskkonnaküsimustest vastutav volinik teeb teile kindlasti kirjaliku vastuse selle kohta, kuid jah, teil on õigus. võti on liikmesriikide ja kohalikes ja mm, piirkondlikes pädevustes, see puudutab ehitisi, mitte Brüsselis ei ole see, kuid äh, üldreegel on ju ilmselge, on piirkondi, kuhu ei tohi ehitada ja kuhu enam ei tohi ehitada. ma oma riigis isegi äh, äh, panin hääletusele seaduse, mille kohaselt tuleb tehased ära kolida piirkondadest, kus tihti on üleujutusi, see seadus võeti vastu ning Äh, me seega siis soovitame inimestele ära kolida enne, kui äh, uus katastroof aset leiab, see toimus üheksakümne viiendal aastal. nii et aga nüüd äh, mina saan vastata teile ainult kindlustuste kohta, ma tahaks vastata veel paari sõnaga ka kodanikukaitse küsimuse kohta, olgugi et see pädevus on ka teistel kolleegidel. tegemist on teemaga, mille osas ma olen tööd teinud, parlament toetas mind kahe tuhande kuuendal aastal härra Barroso toetas seda ning selle eesmärgiks oli luua kodanikukaitsejõud Euroopas liikmesriikide vahel, kes soovivad äh, taolist äh, jõudu edendada. heast tahtedest ei ole kunagi puudu, kui toimub äh, katastroof tsunami või Haiti katastroofigi puhul aga me võidaksime palju inimelusid, aega, raha, ka nähtavast kui eurooplased, kes soovivad, valmistaksid koos ette oma vastused erinevatele katastroofidele. muidugi vastused ei saa olla samad tööstuskatastroofide eh, puhul, üleujutuste puhul eh, Saksamaal või Prantsusmaal või tulekahjude puhul eh, Kreekas või suurte pandeemiate puhul või terrorismirünnakute puhul, nagu mm, toimus ja Ameerika Ühendriikides, mis võib ka Euroopas toimuda nii et me tuleme oma kolleegidega pärast äh, omavahel tehtud tööd teie ette tagasi äh, ettepanekutega, kuid igastahes äh, mina toetan väga seda ideed, et vastus töötatakse ühiselt ja ennetavalt valmis. Well, thank you, Commissioner, we are very grateful to you uh,. The next. aitäh, härra volinik, suur tänu. järgmine küsimus tuleb järgmine küsimus volinik äh, Andrule ning see on küsimus number kolmkümmend, mille on esitanud proua Tšikau ja see käsitleb Euroopa Liidu meetmeid vaesusevastaseks võitluseks. palun, teil on sõna, proua volinik. suur tänu, härra president, austatud parlamendiliikmed mina olen samu, mul on väga hea, et te olete tõstatanud Euroopa vaesusevastase võitluse ja sotsiaalse kaitse küsimuse. nagu te teate, on aasta kaks tuhat kümme just nimelt Euroopas vaesusevastase võitluse ja sotsiaalse tõrjutuse vastase võitluse aasta just eesmärgiga juhtida tähelepanu nendele sotsiaalsetele probleemidele. nii et see tee aasta ei ole mitte ainult selleks, et me arutaksime pidevalt vaesuse teemadel, vaid ka selleks, et me pöö-, pühendaksime ennast vaesusevastasele võitlusele ning püüaksime Euroopa Liidu tasandil võtta vastu poliitilise kohustuse samuti liikmesriikide tasandil. sellepärast kaasas Euroopa Liit oma uude Euroopa kaks tuhat kakskümmend strateegiasse ka pealkirja vaesuse vähendamine, milles, mis hõlmab kõiki van, varasemate aastakümnete jooksul omandatud kogemusi ja on seadnud eesmärgiks, eesmärgid kahe tuhande kahekümnendaks aastaks vaesuse vähendamisele. vaesuse vähendamise osas ju on väga oluline uute töökohtade loomine ning samuti solidaarsus nendega, kes on sotsiaalselt tõrjutud. lisaks on meil olemas Euroopa vaesusevastane platvorm, meil on olemas täi-, konkreetsed instrumendid töökohtade säilitamiseks ja uute loomiseks Euroopa tasandil näiteks Euroopa globaliseerumisfond ja mikrokrediitide rahastud. liikmesriigi tasemel võetavad algatused on eriti olulised. samas on jätkuvalt vaja püüelda veel uute kvaliteetsete ja tasust, hästi tasustavate töökohtade loomisel, loomisele. kuid me oleme selgelt väljendanud oma strateegias kakskümmend kakskümmend, et vaesuse ja tõrjutuse vastaseks võitluseks on tarvis selget hästi koordineeritud strateegiat. meil on sotsiaalse kaitsesüsteemid, mida komisjon toetab. avatud koordineerimise peamise partnerina aitab Euroopa Komisjon paika täpselt paika prioriteetsed valdkonnad ning hõlbustada vastastikust tegevust. oluline on aktiivse aktiivne kaasamine, võrdlusaluste loomine vaesusevastaseks võitluseks ning muud veel mõned. me teeme ka väga tihedat koostööd eesistujatega, nii Hispaania kui Belgia eesistujaga teine roomade alane tippkohtumine, mida me siin just käsitlesime mõni aeg tagasi, puudutab samuti väga lähedalt vähemu-, vaesusevastast võitlust ning Belgia eesistumise ajaks valmistame ette täiendavaid algatusi selles vallas. aga seda ei saa teha mitte ainult valitsused, kaasata tuleb ka vabaühendused sest ilma vabaühendusteta meie programmid täielikku edu ei saavuta. me toetame kõiki vabaühendusi, mis tegelevad äh, üld, üldiselt vaesuse vältimise ja sotsiaalse kaitsega, toetame neid äh, fondist Progress. Nad liiguvad mitmetes erinevates suundades ning meie üritame toetada kõiki neid valdkondi vaesuse vähendamise eesmärgil. suur tänu ja palun, proua Tikau, teie täiendav küsimus mulțumesc pentru suur aitäh, lugupeetud volinik, ma tahaksin teid vastuse eest tänada, kuid mul oleks meeldinud, et me arutaksime natukene liikmesriikide tööstus, tööstuste kadumist meie tööstuste lammutamine ja kadumine on üheks põhjuseks, miks kaovad töökohad. kui me tahame ambitsioonikat eh, tööstust toetavat poliitikat, siis see võimaldaks meile luua kõrgekvaliteetilisi töökohti ja need töökohad jätta Euroopasse. nii et ma tahaksin teada, millised on konkreetsed Euroopa Komisjoni algatused selles suunas. nagu ma ütlesin, see aitab tagada kõrge elatustaseme meie kodanikele ning samuti kvaliteetsed töökohad. härra volinik, palun uh,. More... tõepoolest, rohkem töökohti ja paremad töökohad oleme samuti kaasanud oma strateegiasse Euroopa kaks tuhat kakskümmend. tahan tuhtida, juhtida teie tähelepanu veel kahele asjale. esiteks ma juba ütlesin, et oluline on keskenduda äh, keskenduda vaesusele, kuid samas on oluline ka töökohtade kvaliteedi ja kvantiteedi suhe. meil on uued algatused oskustööliste töökohtade loomiseks, seda me teeme jätku, Euroopa kaks tuhat kakskümmend jätkusuutlikkuse samba raames. minu arust on see olulise tähtsusega selles kontekstis, milles kerkis esile see küsimus, sellepärast et täiesti selge on vajadus tun-, tunnistada seda, et Euroopa instrumendid ei pea tegelema mitte ainult mitte ainult globaalsete küsimustega, aga me peame pöörama tähelepanu ka lokaalsetele küsimustele, me peame katsuma olla väga paindlikud tööstuspoliitika osas e-, eesmärgiga tagada jätkusuutlik majandus ning siin on väga oluline just kohaliku tähtsusega tegevus, aga ma olen igati nõus selle küsimuse püstitajaga, et ilma kõikehõlmava majandus- ja tööhõivepoliitikata ei suuda me vaesuse vastu edukalt võidelda. Got... suur tänu, kaks täiendavat küsimust selle kohta, esiteks härra Obermeier ja siis härra Tuune, härra Obermeier kolmkümmend 30 minu, sekundit. praeguse majanduskriisi ajal on väga suur oht sotsiaalseks ärakasutamiseks ning ma tahaksin küsida, kas komisjon mõistab, et Kesk-Euroopas, kus sotsiaalsed lõhed on väga suured, on ka väga palju sotsiaalset ärakasutamist, kui nii võib öelda, näiteks mingites valdkondades mingites piirkondades taotleti kompensatsioonimakseid, aga neid kompensatsioonimakseid saab saada siiski ainult teatavatel tingimustel. nii et kas liikmesriigid hakkavad kas komisjon hakkab rohkem tähelepanu pöörama sellele, et selline sotsiaalne so, sotsiaalne kaasa, ärakasutamine ei hakkaks levima liikmesriikides? jah, suur tänu, president. kui me vaatame Kreekat, siis seal on kakskümmend protsenti ja rohkem inimesi, kes elab allapoole vaesuspiiri ning kakskümmend kolm protsenti inimesi on töötud, see ei ole küll asi, mille me saaksime ära unustada ja seetõttu soovin küsida, kui me vaatame kogu vaesuse probleemi ning sta statistikat ja arvu, arvusid, mis peegeldavad vaesust. kas see siis ei tähenda mitte, et see uus liberaalne süsteem, mis meil nüüd libe, Lissaboni leppe val-, raames kehtib, on juba ebaõnnestunud ning mida me peaksime tegema selleks, et vähendada seda protsentuaalset hulka inimestest, kes inimesi, kes elavad vaesuses. kas me peaksime püüdma luua juurde töökohti või mida peaks selles vallas tegema Euroopa kaks tuhat kakskümmend strateegia? palun, volinik, teil on uh,. suur tänu, ma alustan teise küsimusega. tõepoolest, väga oluline on, et meil oleks stabiilsem sotsiaalne keskkond, aga eelmises vastuses ma juba rõhutasin kõikehõlmava poliitika vajadust selleks, et luua kõige stabiilsem kesk-, niivõrd stabiilne keskkond kui võimalik. Te nimetasite stabiilset äh, suunda, suunda liberaalsusele ning vajadust seda üle vaadata. jah, võib-olla see on tõepoolest vajalik, ma tahaksin eriti nimetada äh, finantsmääruste määrusi puudutavat peatükki. siin on tõesti olulisi muutusi võrreldes varasemaga ning need on just seetõttu, et me soovime majanduskeskkonda rohkem stabiliseerida, et vähem avaldataks survet rahandussüsteemidele, just nendele rahandussüsteemidele, mis on mõeldud sotsiaalsete probleemide lahendamiseks ja samuti nendele, mis on mõeldud tööhõive küsimuste lahendamiseks. mis puudutab sotsiaalset ärakasutamist ning ning sotsiaalkaitsesüsteemide tõhusust, siis tõepoolest selles küsimuses ainuke, mida komisjon saab teha, on kasutada avatud koordinatsioonimeetodit, samuti oma analüüsi ja aruandluskapatsiteete, et liikmesriikides toimuvat paremini jälgida. kriisi ajal on loomulikult selline oht olemas, seda nimetas ka küsimus, aga ka saabuvatel perioodidel, kui paljud liikmesriigid näevad, et neil on vaja rahanduslikku konsolideerumist, siis see saab ka nii-öelda testiks, sest et vaesusega vastaseks võitluseks ei ole sugugi lihtne leida täiendavaid võimalusi, seetõttu on vaja leida võimalusi, kuidas olemasolevaid mehhanisme paremini ära kasutada ja kuidas haavatavaid rühmasid paremini aidata. suur tänu, suur tänu, härra volinik ning nüüd me liigume edasi küsimuse juurde number kolmkümmend üks. proua Vassiljev eh, tuleb kohe meie ette. küsimuse esitab, esitaja on härra Papa-Nikolau ja see küsimus puudutab programmi Kultuur kaks tuhat seitse kuni kaks tuhat kolmteist ja selle hindamist. palun, proua Vassiljov, teil on sõna. suur tänu, härra president härra Georgios Papanikolaou esitas küsimuse programmi kultuur kohta, viidates jõupingutustele edendada ja väärtustada Euroopa kultuuri. Euroopa Liit toetab kultuurialast koostööd erinevate osapoolte vahel, kultuuriloojate ja teiste äh, osaliste vahel, kes aitavad kultuuri levitada eesmärgiga tugevdada Euroopa kultuuriidentiteeti. programm Kultuur keskendub põhiliselt koostööle ning kultuurivallas töötavate inimeste vabale liikumisele Euroopa Liidus. see samuti aitab kaasa kultuuridevahelisele dialoogile seitsesada nelikümmend üheksa taotlust esitati programmile Kultuur aastal kaks tuhat üheksa. sada seitsekümmend projekti koostati selleks, et edendada kultuurivallas töötavate inimeste liikumisvabadust nüüd me oleme jõudnud etappi, kui toimub programmi sõltumatu hindamine välisekspertide poolt. juulis kaks tuhat üheksa komisjon tellis eh, programmi esimeste aastate ülevaatamise ja see on aastad kaks tuhat, kaks tuhat üheksa. see oli sõltumatu eh, ekspertiis, eh, tuvastamaks, kas seatud eesmärgid on saavutatud ja milline on olnud programmi mõju ning üsna selgelt tuli välja, et varem kindlaks määratud eesmärgid ning vajalikud uuringud viidi läbi äh, objek-, äh, eesmärgide seadmise protsessis ning samuti konsulteeriti kultuurivallas töötavate inimestega. aastal kaks tuhat kümme avaldatakse selle läbivaatamise tulemused ning Europarlamenti nõuete kohaselt teavitakse sellest kolmekümne esimesest detsembriks käesoleval aastal. lugupeetud äh, saadikud, daamid ja härrad, nimetatud programm keskendub kultuuri loojatele, kes on selle programmi keskmes kultuuriinimesed äh, on kaasatud Euroopa kõikidesse tegevusvaldkondadesse, on käivitatud mitmeid pilootprojekte, suurendamaks kultuurivallas töötavate inimeste liikumist ning aastatel kaks tuhat kaheksa ja kaks tuhat üheksa me pühendasime sellele valdkonnale väga palju tööd, kasutades avatud koordineerimismeetodeid. käesoleval ajal äh, komisjon hindab saavutatud edusammusid ja kavandab soovitavaid täiendusi äh, selle programmi ülejäänud kehtivusajaks mis puudutab aga uut programmi Kultuur aastateks kaks tuhat neliteist ja edasi, siis komisjon praegu valmistab ette konsultatsioonimenetlust. tänan ja nüüd täiendav küsimus härra Papa-Nikolault. suur tänu, suur tänu ka volinikule selle vastuse eest. ma saan aru, et te esimest korda volinikuna osalete nüüd meie infotunnis, ma tahan soovida teile edu teie ettevõtmistes ja töös. inimesed peavad olema teadlikult programmis Kultuur, kodanikke tuleb teavitada ja meie kohustus on seda teha. paari viimase aasta jooksul on see programm olnud märkimisväärse tähtsusega mitte ainult Kreekas ja kui asi puudutab kultuuri ning kultuuri edendamist, siis massiteabevahendeid on äärmiselt olulised ja see, mida nemad väljendavad, eriti kriisiaegadel, on erilise tähtsusega. ja nüüd ma tahaksin kuulda teie suust, proua volinik, mida teie arvate selle küsimuse ko kohta, kas meil on vaja julgemat lähenemist sellele? proua Vassiljev, sõna teil. Eh, eh, suur tänu. ma tahaksin öelda järgmist. ma tegelikult ei taha rääkida sellest, eh, mida on avaldatud massiteabevahendites kui me nüüd laskume äh, ajakirjanduse reaktsioonidesse ja ajakirjanduse ülevaadetesse, siis me üsna kiiresti jõuame tupikseisu. kuid ma olen valmis ütlema järgmist. Akropol ja teised kultuuriväärtused äh, ja monumendid nii Kreekas kui ka teistes riikides on kultuurilise mitmekesisuse ja jõukuse allikaks. Euroopa Komisjon on heaks kiitnud uue kava kultuuriväärtuste ja kultuuripärandi kaitseks, sinna hulka kuulub ka Partenoni ja Akropol tänan, sellega on selle küsimuse käsitlemine lõppenud, järgmine küsimus number kolmkümmend kaks, mille on esitanud Laem Aylward, kohalike spordiorganisatsioonide tugevdamine ja rahastamine Euroopa Liidus. volinik, sõna on teil. komisjon täiel määral mõistab kohalike spordiorganisatsioonide tähtsust Euroopa Liidu ühiskonnas kahe tuhande seitsmendal aastal avaldatud valge raamat sporditegevuse kohta keskendub ka spordi ühiskondlikule mõõtmele ning äh, teeb terve rida tegevusettepanekuid, sealhulgas ka tervist parandava füüsilise tegevuse kohta, spordi um, haridusliku rolli kohta, sotsiaalse kaasatuse kohta ning uh, vabatahtliku tegevuse kohta spordis, mis on juba rakendatud või on rakendamisel. vastavalt sellele Euroopa Liidu uus pädevus vastavalt artiklile sada kuuskümmend viis Äh, rõhutab selle valdkonna erilist iseloomu, äh, selle olulist rolli ühiskonnas ja hariduses ning selle ülesehitust äh, vabatahtlikkuse põhimõttel ja seega loob raamistiku Euroopa Liidu tugevastele, tulevastele tegevustele ning aitab edendada sporti kõikjal Euroopa Liidus ning arendada spordis euroopalikku mõõdet. komisjon kavatseb ähm, teha ettepanekuid algatuste kohta äh, Lissaboni lepingu kohaldamiseks spordivaldkonnas ja seda selle aasta lõpupoole, arvestades vajadust tugevdada ka kohalikke spordiorganisatsioone. lugupeetud saadik õigesti juhib tähelepanu sellele, et kohalikud spordiorganisatsioonid seisavad silmitsi väljakutsetega äh, praeguses majanduskliimas praegu toimub Euroopa Liidu uuring siseturu äh, takistuste kohta spordi finantseerimisel, mis kuulutati välja valges raamatus ja mis keskendub ka kohalike spordiorganisatsioonide rahastamisele, tegeleb selliste väljakutsetega. uuringi eesmärk on kirjeldada rahastamise põhiallikaid ning välja selgitada erinevad rahastamismudelid, mida kasutatakse erinevates liikmesriikides, erinevates äh, spordiliikide jaoks ning analüüsida Euroopa Liidus kehtestatud regulatiiv äh, keskkonda spordi rahastamisel. see uuring peaks samuti välja pakkuma tõhusad ärimudeleid mis suudavad vastata tuleviku väljakutsetele, nagu näiteks majanduskriisi mõju avaliku sektori äh, eelarvele või sponsorite tegevusele ning samuti välja selgitama vahendid äh, kohalike spordiorganisatsioonide tugevdamiseks kõikjal Euroopas. Äh, kohalike spordiorganisatsioonide rahastamise teemal käivad konsultatsioonid, millele viitas lugupeetud saadik, eh, viidi läbi nimetatud uuringu raames. Nende konsultatsioonide esialgsed tulemused eh, tutvustati huvitatud osapooltele vastaval konverentsil, kus arutati siseturul eh, jätkusuutlikke spordi edendamise mudeleid kuueteistkümnendal veebruaril Brüsselis. konverentsi tulemused üsna pea avalikustatakse äh, siseturu peadirektoreidi veebileheküljel. suur tänu ja härra Edward, teie täiendav küsimus. tänan president ja ma tänan ka voliniku vastuse eest. ja ma igati äh, tervitan tema pühendumist spordi edendamisele kohalikul tasandil Äh, Lissaboni lepingu ratifitseerimisega seoses ma tahan rõhutada, et Euroopa Liidul on nüüd pädevus ka spordivaldkonnas ja spordi toetamisel ja äh, ma tahaksin küsida volinikul, kuidas ta kavatseb kujundada Euroopa Liidu spordiprogrammid ja millal me võime oodata komisjoni esimest teatist sellel teemal? proua volinik, sõna on teil vastuseks. tõepoolest, me kavatseme oma teatist spordivallas tutvustada juba käesoleval suvel enne puhkuste aega selles teatises me äh, kujundame raamistiku laiendatud koostööks ja uueks tegevuskavaks spordivaldkonnas Euroopa Ühenduse tasandil ja samuti kaheaastase spordiprogrammi projekti tutvustamist aastateks kaks tuhat kaksteist, kaks tuhat kolmteist. vahepeal, nagu te isegi hästi teate jätkub äh, sporditegevuse vastane, äh, sporditegevusealane projekt äh, kaks tuhat üksteist, kaks tuhat kolmteist, mis samuti keskendub kohalikele spordiorganisatsioonidele, rohujuure tasandi spordile, spordiga kaasnevatele sotsiaalsetele aspektidele ning tegevusaastaks kaks tuhat üheksa on juba heaks kiidetud ning neid meetmeid hakatakse käesoleval aastal ellu viima. ja käesoleval ajal me oleme valmis heaks kiitma tegevuskava aastaks kaks tuhat kümme, äh, mis peaks valmima paari kuu pärast. ja loomulikult äh, kooskõlas meie käsutus olevad eelarveliste, eelarvelistele vahenditele, sest nagu te teate, kahe tuhande kümnenda aasta eelarved on kärbitud kuuelt miljonilt kolmele miljonile ja kooskõlas aastaks kaks tuhat üks ette nähtud eelarvelistele vahenditele me kavandame uusi meetmeid ja uut testimaterjali selleks, et paremini koostada meie järgmine programm aastateks kaks tuhat üksteist, kaks tuhat kolmteist. tänan, härra Boris, täiendav küsimus teilt. proua volinik, ma tahan südamest tänada teid äh, selle eest, mida te rääkisite seoses spordi jaoks kavandatava uue strateegiaga, kuid ma tahaksin mainida äh, ka seda, äh, mida arutati kultuurikomisjonis. nimelt uued võtmepädevused, uued põhipädevused, nagu näiteks Euroopa Liidu kohta teadmised, spordi kohta teadmised, kas komisjon asetab rõhku ka sellistele aspektidele nagu äh, teadmised spordi kohta, teadmised Euroopa kultuuri kohta, mis on äärmiselt oluline meie identiteedi säilitamiseks. proua volinik, loomulikult, kui ma räägin spordi rollist ühiskonnas, siis on olulisel kohal koolitus, haridus ja veelgi tähtsam on haridus meie ühise Euroopa identiteedi loomiseks ja seda kindlasti arvestatakse meie äh, spordi püsiprogrammi koostamisel. suur tänu, volinik, sellega on teile esitatud küsimused ammendatud, järgmised küsimused on adresseeritud härra Kallasele. palun tulge siia ette istuma. Uh, ning esimene küsimus küsimus number kolmkümmend kolm, äh, selle esitajaks on äh, Jim Higgins ning see käsitleb liiklussurmasid. kui te olete valmis, härra volinik, siis on teil sõna. <clears throat> aitäh, härra president. Euroopa kolmanda liiklusturvalisuse raamprogrammi raames on võetud terve hulk meetmeid selleks, et võidelda erinevate liiklussurmade põhjustega. paljud meetmed arutati läbi Euroopa Parlamendiga kaasotsustusmenetluse raames, kuid loomulikult on meil vaja veel täiendavaid meetmeid ning me praegu töötame välja liiklusstrateegiast järgmiseks kümneks aastaks, kuidas vähendada kiiruse ületamisi, narko- või alkoholijoobes auto juhtimist ja nii edasi, sest kuna inimesed tihtipeale ei saa aru, et kui nad jäävad karistamata, et siis nad ikkagi liiguvad, rikuvad seadust ja seetõttu on väga ki-, väga kiiresti meil vaja seda seadusandlust, Euroopa Parlamendiga jõudsime juba kokkuleppele, kuid kahjuks jäi see toppama nõukogusse. meil on tarvis inimeste tea-, teavitamist täiendavat har hariduse andmist sellest vallast ja nii edasi. eriti oluline on alkoholijoobes juhtimise juhtimise vältimine, selles küsimuses on meil mitmeid meetmeid plaani, planeeritud, samuti narkootikumid ja autojuhtimine on probleem, mis muutub järjest suuremaks ning selles küsimuses on meil samuti täiend-, teatavaid meetmeid olemas. mis puudutab infrastruktuure, siis me oleme võtnud juba vastu seaduse, mis käsitleb teede teede haldamist ja loomulikult komisjon jälgib, et seda liikmesriikides korralikult ellu rakendataks. aga muidugi teede infrastruktuurid ei piirdu ainult TEN-idega, viiskümmend seitse protsenti teedest on kohaliku tähtsusega teed ning selle ning liikmesriikide pädevusse jääb teise järguliste teede turvalisuse eest hoole ho,, hoolitsemine ning nende vajalike Euroopa Liidu meetmete, muuhulgas ka rahastamise ärakasutamine. ma tahaksin rõhustada ka seda, et teedel turvalisuse tagamine on jagatud vastutus, sellest peavad hoolitsema nii erinevad Euroopa Liidu institutsioonid kui kohalikud omavalitsused kui kodanikud ise järgmine Euroopa Liidu teede turvalisuse strateegia on dokument, milles me pakume välja terve hulga meetmeid, mis võimaldaksid paremini jagada vastutust Euro Euroopa teedevõrgu turvalisuse tagamisel ja loodetavasti ja kas pea, peaksid Euroopa kodanikud üht, ühesugustest turvalistest teedest kasu saama igal pool Euroopa Liidus. nüüd palun härra Higins. suur tänu, härra volinik, olles härra volinikku kuulanud, saan ma aru, et on väga palju tööd ära teinud kiiruse ületamise ja alkoholi juhtmes, joobes juhtimise küsimustes, mis on peamised liiklusõnnetuste põhjused. kuid loomulikult narko või alkojoobes juhtimine on väga suur probleem ning Äh, see on üheks peamiseks liiklusõnnetuste põhjuseks, kuid mitte ainult. igal aastal sureb Euroopa Liidu, Liidu teedel umbes kümme tuhat inimest autoõnnetuste käigus. ma soovitaksin komisjonile kõige ülalöeldu valguses, et me peaksime tegema palju-palju rohkem, kui me siiamaani oleme ära teinud. väga hea, et te olete uurimisi läbi viinud, aga meil on ikkagi veel rohkem vaja teha ja palun sõna taas härra Voli. suur tänu, loomulikult väga Te teate ju väga hästi, et narkoprobleem on probleem, mida on võimalik aval-, avastada ainult siis, kui meil on suhteliselt arenenud tehnoloogia, mis võimaldab määrata et juht on tarvitanud narkootilisi aineid alkojoob, alkojoobes juhtide kindlaks tegemine on palju lihtsam ning seetõttu on ka palju raskem narkojoobes juhte kindlaks teha kuid me tegeleme kogu aeg sellega et leida pare, paremaid tehnilisi vahendeid narkojoobes juhtide kindlaks tegemiseks siiamaani me võime otsustada ainult väliste tunnuste põhjal ja kui keegi tundub kahtlane siis saadame ta meditsiinilisse kontrolli kuid see ei ole piisav loomulikult on vaja rohkemaid veel kaks täiendavat küsimust peale küsimuse autori meil on tarvis tasakaalu fraktsioonide vahel ning esimene küsimus härra Pachutis, pool minutit teile. suur tänu, härra president, lugupeetud härra volinik. suur tänu nende nõuannetest, mis te just äsja andsite, samas tahaksin ikkagi küsida, kas teile ei tundu, et mobiiltelefonide kasutamine sõit autojuhtimise ajal on samuti üks surma põhjuseid, liiklussurmade põhjuseid? sellepärast, et mobiiltelefon ju samuti tõmbab juhi tähelepanu kõrvale tee jälgimiselt, see on sa, ta sama palju ei pööra tähelepanu oma põhikohustusele auto juhtimisele kui nagu alkojoobes juht ja siis veel sõitmine pimedas ja halba, halvas olukorras olevatel teedel. kas te ei arva, et me peaksime rohkem pöörama tähelepanu sellele, et kaubatransport toimuks pigem raudteel kui maanteel. το θέμα που συζητάμε είναι πάρα πολύ σοβαρό το θέμα που έθιξε ο κύριος συνάδελφος με την ερώτησή του. Αυτό που λέμε τροχαία ατυχήματα. Σε on väga ka väga sünge valdkond. me oleme ikka ja jälle liiklusõnnetuste küsimusi arutanud, aga need int-, nende intsidentide põhjuseks on tihtipeale mitu faktorit ühel ajal ning enamik liiklusõnnetustest juhtub linnapiirkonnas, tihtipeale jalakäijad ja jalgratturid ei austa liikluseeskirju mitte kõige vähemalgi määral. nii et ma arvan, et me peaksime tegelikult tegelikult seadma, seadma niisuguse eesmärgi, et liiklusõnnetustes ei saaks surma enam mitte ühtegi jalakäijat ja mitte ühtegi jalgratturit see on asi, mille poole me peaksime püüdma. jah, aitäh. muidugi, siin on nii-öelda modaalsuse nihkumine, kui oleks komisjon on sellele mõelnud selles kontekstis, et kaupasid tuleks transportida rohkem mööda raudteed, mitte maanteedel, kuid sel teemal oleme me mõelnud juba aastaid ja aastaid ja me peaksime lõpuks jõudma mingisugusele konkreetsele järeldusele. siiamaani on terve hulk takistusi, mis ei ole võimaldanud meil raudtee eeliseid piisavalt ära kasutada, kuid ma loodan, et selle komisjoni ametiaja jooksul me saame seda teha nüüd mobiili, mobiilide kasutamine autojuhtimise ajal, näiteks äh, minu päritoluriigis on see keelatud ja ka mitmetes teistes liikmesriikides, ainult seda saab kasutada vabakäise andmega. nüüd, mis puudutab tegevust liiklussurmade vähendamise suunas, komisjonil oli oma tegevuse kavas väga ambitsioonikas plaan, et liiklussurmad väheneksid viiskümmend protsenti. seda küll ei juhtunud, kuid liiklussurmasid siiski liiklussurmad vähenesid siiski märkimisväärselt, näiteks minu päritoluriigis vähenes liiklussurmade arv viimase kümne aasta jooksul peaaegu kolm korda, see on tõesti väga märkimisväärne tulemus, nii et meil on siiski olemas teatavad reservid. loomulikult me ei jõua kunagi sinnamaani, et liiklusõnnetused täielikult ära kaovad ja liiklussurmasid enam üldse ei ole, aga me saame teha üsna palju selleks, et liiklussurmade arvu vähendada ja samuti äh, raskete tagajärgede, ka õnnetusi vähendada teede parem olukord, teab, teadlikkuse tõstmine, alkoholi joobes juhtimisel suuremad karistused ja nii edasi. suur tänu, nüüd me läheme järgmise küsimuse juurde, selle on esita-, siin on küsimused kolmkümmend neli ja kolmkümmend viis eh, Ivo Pele ja Frieda Prepules, need mõlemad puudutavad Puitsingenis toimunud rongiõnnetust viieteistkümnendal veebruaril, palun, härra volinik, teil on sõna Uh, suur tänu, lugupeetud saadik, et äh, Buisingeni rongiõnnetus, mis toimus viieteistkümnendal veebruaril esmaspäeval, oli šokeeriv tragöödia ja selle tõsise õnnetuse järelkajana tõstatati mitmeid tehnilisi ja poliitilisi küsimusi, sealhulgas raudteeohutus. Äh, selle rongiõnnetuse põhjused ei ole veel lõplikult välja selgitatud, on algatatud tehniline ekspertiis kooskõlas Euroopa Liidu raudteeohutuse direktiiviga see kuulub Belgia uurimisorganite pädevusse ja kaks äh, uurijat Euroopa Raudteeagentuurist on liitunud Belgia uurimismeeskonnaga, kes vastutab äh, selle uurimise eest ja asusid tegevusse juba paar tundi pärast õnnetust. ma tahan rõhutada äh,, mis puudutab selle õnnetuse põhjuseid ja kuni need ei ole veel välja selgitatud, on ebakohane teha mingeid järeldusi. väga sageli raudteeõnnetuste puhul äh, Äh, tehakse märkusi, äh, viidates äh, Euroopa eeskirjadele ja õnnetuse seosele. ma tahan selgelt öelda turu avanemisega seoses, seoses öö, raudteevedude turu avamisega konkurentidele ning infrastruktuuri haldusettevõtetele ja raudteeettevõtetele on kehtestatud väga karmid nõudmised raudteeohutuse ja koostalitusvõime kohta. me oleme hoolikalt jälginud seda, et raudteesektori avanemine ei mõjuta negatiivselt raudteeohutust ning indikaatorid näitavad, et sellist negatiivset mõju pole. ma ei näe ka seost Äh, selle õnnetuse vahel äh, ja selle põhjendatud seisukoha vahel, mille me saatsime Belgiasse äh, kahe tuhande seitsmendal aastal. igasugused väited raudteeohutuse taseme seostamise raudteeturu avamisega minu arvates on ettekääne juhtida see arutelu selle õnnetuse tõelistel põhjudel riiklike ja euroopalike äh, rongijuhtimissüsteemide kaaseksisteerimine äh, on muidugi probleem. rohkem kui kakskümmend erinevat süsteemi on Euroopast praegu kasutusel, et tagada rongiliikluse äh, sujuv toimimine. ja see tekitab suuremaid probleeme rahvusvahelistele vedudele, sest tuleb kas vahetada piiripunktides vedureid või tuleb need vedurid varustada mitme süsteemiga sel põhjusel üks ühtne süsteem, mida võiks kasutada ühenduses, on, see on välja töötatud, arendatud ja seda praegu paigaldatakse suurematel rahvusvahelistel liinidel ja rongidel. seda süsteemi tuntakse kui ERTMS, Euroopa raudteeliikluse juhtimise süsteem mis puudutab ajastamist, siis enamik riiklikke süsteeme töötati välja kaheksakümnenda aastate alguses, kuid nende paigaldamine on olnud kallis ja pikaajaline protsess. enamikes riikides, kus taolised süsteemid eksisteerivad, on ainult osaliselt siseriiklikud liinid ja vedurid sellega, nendega varustatud ja see osaline varustatus võttis vähemalt kakskümmend aastat. Äh, RTMS-i KTK-d on olnud avaldatud juba aastast kaks tuhat, terve rida katseprojekte viidi läbi ajavahemikus kaks tuhat, kaks tuhat viis ja alates kahe tuhande viiendast aastast äh, on äh, tegevust alustanud mitmed RTMS-iga varustatud raudteeliinid praegu kümnes liikmesriigis on RTMS juurdunud ning vastavad projektid on käimas peaaegu kõikides äh, liikmesriikide Belgias, näiteks Aachen-Liisi liin on varustatud ja linnaliinide vahelised rongid on samuti varustatud sellega. seega RTMS ilmselt jätkab kaaseksisteerimist riiklike süsteemidega järgmise kahekümne aasta jooksul. mõned liikmesriigid saavad sellest kasu varem kui teised näiteks Itaalia ja Hispaania kiirrongisüsteemid on peaaegu täielikult juba sellega varustatud, ka Luksemburgi tavalinn, aga viieteistkümnes liikmesriigis on ainult mõningad pilootliinid või katseprojektid käivitatud. tuleb samuti täheldada, et ATP süsteem, hädapöördussüsteem on ainult üks element ohutuse võrgustikust. vajalik koolitus, hooldus, parem kaitse raudtee ülesõidu, ülesõidukohtadel on samuti olulised raudteeohutuse elemendid. kui me peame silmas äh, ohutuse indikaatorite laiemat valikut, siis kõik näitab seda, et Euroopas on raudteeohutuse standardid üldiselt väga kõrgel tasemel. tänan teid tähelepanu eest. ja nüüd esimesena härra Belle täiendav küsimus ja seejärel proua Bröpels ja seejärel te võite te vastata. härra Bellet esimesena, palun. pool minutit Ehm, eh, suur aitäh, härra president ja suur tänu ka härra volinikule, suur tänu, et eh, tegite omad järeldused Belgia tragöödiast, jah, tõepoolest, Belgia teenistus, Belgia võimud on ka parlamendile ütelnud, et nad on eh, eriuurimisrühma koostanud, kuid üks küsimus, mis puudutab sotsiaalset aspekti siin mis puudutab äh, survete töötajatele, operaatoritele, ma tahaksin teada, kas ei oleks hea läbi viia ka siin uurimus ning äh, luua Euroopa äh, reeglistik ning vähendada taolist survet? proua Prebels, sõna teil. suur tänu, härra volinik, ka mina sooviksin teid tänada vastuste eest niivõrd täpsele küsimusele üks küsimus, aga millele te ei ole veel vastanud, on järgmine. see puudutab olukorda kahe tuhande kaheksandal, kahe tuhande üheksandal aastal eh, ja seda, mis Belgia võimud siis tegid, me teame, et toona ei olnud piisavalt eh, sõltumatust äh, Belgia vastavate mm, ametite puhul. ma tahaksin teada, kas Infrabel ja eh, SNCB on selle sõltumatuse küsimuse lahendanud ning vastavad meetmed ka võtnud? härra volinik, palun. Uh, kõigepealt, kui me räägime raudtee-ettevõtjatest ja sotsiaalküsimustest, loomulikult me võime süvitsi neid aspekte analüüsida olukorda analüüsida, sest loomulikult kui äh, suureneb konkurents ja tiheneb liiklus, peame me väga tõsiselt suhtuma ka sotsiaalsetesse aspektidesse. meil on juba jõustatud mitmeid määrusi, näiteks äh, pilootidele lennunduses, äh, te teate sõiduaja direktiivi maanteetranspordi jaoks ja taolist süsteemi eh, ehk sõiduaja üle teostatavat kontrolli peaks kohaldama kõikide juhtide suhtes, ka vedurijuhtide suhtes. ja seetõttu ma leian, et me peaksime tõsiselt selle küsimusega tegelema. kuid loomulikult äh, alati jääb kehtima ka siseriiklikus õigus ja äh, see on oluline küsimus, esmatähtsus küsimus ka siseriiklikule õigusele kuid tegemist on tõepoolest küsimustega, mida, millega tuleb tegeleda. komisjon aastal kaks tuhat kaheksa, nagu ma juba mainisin, esitas Belgiale põhjendatud arvamuse äh, kritiseerides, et infrastruktuuri haldajatel puuduvad vajalikud äh, ohutusgarantiid Äh, infostruktuuri läbilaskevõime eraldamisel ja Belgia ametiasutused on vastanud küsimuse arvamusele, praegu toimub nende vastuste analüüs äh, selleks, et koostada jätkumeetmed, kuid loomulikult rongiõnnetus on igati traagiline juhtum. selliseid õnnetusi tuleks ennetada kuid mitte kunagi maailmas ei suudeta saavutada sellist olukorda, kus selliseid õnnetusi üldse ei toimu. ja ma loodan, et see rongiõnnetuse uurimine annab meile ka konkreetseid tulemusi, selgitab välja õnnetuse põhjused. nagu alati, äh, mõned on traagiline kombinatsioon mitmetest erinevatest teguritest, ka inimfaktorist sest ähm, üheksakümmend aastat on kasutatud punalist tuld kui stopp-tuld, ohumärki, äh, mis näitab, et sellisele lõnganutusele ei saa leida ühte lihtsat vastust. härra Boris, täiendav küsimus, kolmkümmend sekundit szanowny panie komisarzu myślę że z tej tragedii e, volinik tegemist on tragöödiaga Äh, millest me peaksime välja tooma oma õppetunnid, loomulikult uurijad selgitavad välja, kas tegemist oli tehnilise veaga, inimveaga või süsteemse veaga. aga härra volinik, millal te arvate, et RTMS äh, rakendatakse täielikult? kas te ei arva, et reisijate ja kaubaveedudel raudteel ei peaks olema kvaliteedi mõõtmise Euroopa süsteem ja ohutuse mõõtmise Euroopa süsteem. meie kava on, et ERTMS rakendatakse Euroopa põhiliinidel, raudteeliinidel enne aastat kaks tuhat viisteist. seega on olemas selline tähtaeg, äh, milleks loodetakse selle süsteemi ka Äh, liinide varustamise, kuid me ei arva, et kõik piirkondlikud ja kohalikud liinid saavad varustatud sellise süsteemiga, seega jäävad alati kehtima ka teised süsteemid. kuid selline kava on meil olemas. Äh, see on, äh, see tähendab suuri investeeringuid ja suuri kulutusi. Euroopa kvaliteedi mõõtmise süsteem on loomulikult hea mõte ja kui ma väljendasin mõtet, et on vaja arendada transpordivaldkonda tervikuna Euroopas. Äh, Euroopa ühtse transpordivaldkonna nime all võib-olla, siis sellega ma mõtlesin, et on vaja harmoneerida ka kvaliteedinõudeid ning tagada äh, kvaliteetsete teenuste osutamine kõige kõrgemal tasemel. tänan teid suur tänu, volinik, meie järgmine küsimus äh, härra Vlossevitšilt äh, suve ja talve ülemineku kohta, sõna on teil, palun. Äh. suur tänu. muidugi, meil on kahe tuhande esimese aasta jaanuarist olemas direktiiv, mille nõukogu ja komisjon vastu võtsid suveaja kehtimisest Euroopa Liidus ning sellega harmoneeritakse kalender suveaja rakendamiseks Euroopa Liidus. see on juba üheksas direktiiv selles küsimuses, juba tuhande üheksasaja kaheksakümnendast aastast peale on võetud ikka ja jälle vastu suve- ja talveaja direktiive. hiljuti tuli välja ka uuring, mis käsitles suve ja talveaja kasutamise mõjusid ning jõuti järeldusele, et suveajale üleminekul ei ole mitte mingisuguseid mitte mingisuguseid kahjulikke mõjuseid ning seetõttu ei ole mitte mingisugust põhjust muretseda selle üle liikmesriikides. ükski liikmesriik ei ole nõudnud, et praegust süsteemi muudetaks. lugupeetud saadik vaevalt ma olen tõesti võib-olla väga õige inimene selle küsimusele vastama sellepärast et ma olen praegu küll transpordivolinik aga eesti valitsuses oleme me teinud selle suve ja talveajaga nii ühte kui teist. aastal me keelasime ära kella ette ja taha keeramise ja siis kahe tuhande teisel aastal me võtsime suveaja uuesti kasutusele nii et mul on olemas väga isiklikud kogemused sellega tegelemisega ning siinkohal ma pean ütlema et sel ajal kui me seda kahe, kui me seda tegime kahe tuhande teisel aastal uuesti suveaja kasutusele võtsime siis see oli äärmiselt ebapopulaarne inimeste hulgas esiteks hommik algab varem päike on väljas, aga mitte midagi inimestel teha ei ole selles varajase valgel hommikul, aga õhtul läheb väga varakult pimedaks ja kui töölt koju tulla tahate midagi veel teha, lastega aega veeta, siis on juba pime ja inimestele ei meeldinud see mitte kõige vähemalgi määral. ja siis teine asi muidugi see, et valitses täielik segadus igasugused reisikorraldused, reisimised teistesse riikidesse, need olid palju keerukamad ja seetõttu me pöörasimegi tagasi Eestis juba kahe tuhande teisel aastal selle suveaja režiimile hakkasime kaks korda aastas kella keerama ja mitte inimesed olid palju rõõmsamad. suur tänu, suur tänu, härra volinik, meil on juba kell üheksateist kolmkümmend viis, nii et me oleme juba tegelikult oma aja ületanud ja ma tahaksin nüüd asju natukene kiirendada, kas te võiksite, härra volinik, kiiresti vastata härra Volosevitši täiendavale küsimusele ja siis võtame veel kaks küsimust äh, proua Mitchellilt ja proua Harkinilt ja siis on ka kõik. niisiis, härra Volosevitš, teil on taas sõna. kui te tahate üldse küsida täiendava küsimuse või kui ei, siis jätame asja sellega. härra president, aitäh, härra volinik mul on teatav kahtlus selles osas, mida te äsja rääkisite sellepärast et vaatame näiteks Ühendkuningriiki, see on nagunii kontinentaal-Euroopast erinevas ajatsoonis. meie kellasid ei keerata samal moel ma arvan, et võib-olla transpordi seisukohast ei ole väga hea mõte ajatsoone ühendada. härra volinik, jah, nii nagu ma ütlesin, mul oli isiklikud kogemused sellega ning mina ei näe mingisugust põhjust, miks peaks suve ja talve ajale üleminekut kuidagi muutma. praegu on süsteem väga hea ja siia ei ole tarvis mingeid muutusi, see teeb süsteemi ainult keerukaks. suur tänu, härra volinik ja nüüd järgmine küsimus proua Redingile esimene küsimus tuleb härra Mitchellilt, see on küsimus number kolmkümmend seitse, mis käsitleb tasakaalu vabaduse ja julgeoleku vahel ning ma ning viimaseks küsimuseks täna jääb küsimus number kolmkümmend kaheksa proua Harkinilt, mis käsitleb rohelist raamatut vabatahtliku tegevuse kohta. ja ma ütleksin, et äh, oleks hea, kui me enam täiendavaid küsimusi ei esita. jah, küsimuse esitaja võib saada täiendava või õiguse täiendavaks küsimuseks, aga mitte keegi teine Could you give the answer, please? niisiis, küsimus number kolmkümmend seitse, proua volinik, kas te võiksite vastata? härra president, aitäh, et te ootasite mind. nüüd, kui me räägime, äh, me ei tohiks vaadata inimõiguste kaitset olevas vastuolus üldise julgeoleku ja turvalisusega ja samuti terrorismivastase võitlusega. terrorismivastaseid meetmeid tuleb igal juhul rakendada kooskõlas õigusriigi põhimõtetega ja samal ajal kooskõlas inimõigustega, võttes arvesse inimõiguste inimeste põhiõiguste hartat. siin ei ole küsimus mitte kompromisside leidmises ega ühe nõude tasakaalus teisega, äh, suhte, tasakaalustatud suhtes teisega. me peame mõlemaid rakendama ja mingeid kompromisse mitte tegema. inimõiguste austamine ja nendest kinnipidamine ei takista julgeolekumeetmete rakendamist. Stockholmi programm kutsub Euroopa institutsioone üles rakendama kõiki meetmeid terrorismi vastaseks võitluseks, samal ajal rakendades neid siiski niimoodi, et inimõigused on austatud. nii et ma arvan, et siin on lihtsalt küsimus selles, kuidas neid kasutatakse, mitte ühe meetme väljamängimine teise vastu. suur tänu, härra proua volinik, mina olen täiesti seda meelt, et mõistke hukka terroristid, mõistke hukka kurjategijad, nad peavad saama oma karistuse, aga meie kui parlamendisaadikud ei rõhuta piisavalt ei liikmesriikides ega Euroopa Parlamendis, et me ootame, et terrorismivastane võitlus, kuritegevuse vastane võitlus toimub niimoodi, et inimesi kaitstakse, mitte niimoodi, et ohtu satub inimeste turvalisus, inimeste äh, privaatsus, sest seaduskuuleka kodanikuna ei soovi ma, et riik minu asjadesse sekkuks. suur tänu ja palun, proua volinik. ma olen au, austatud parlamendisaadikuga täiesti nõus. minu kuulamiselt ja minu tegevusest eelmise volinikuna te teate, et minu päevakorras on alati väga kõrgel kohal andmekaitse, ma olen vandunud, et ma püüan tagada andmekaitset vastavalt niimoodi, et kohandan üheksakümne viienda aasta andmekaitse direktiivi kaasaegse tehnoloogia kaasaegsele tehnoloogiale vastavaks, aga asi ei ole mitte ainult selles, et meil on tarvis ühiskonda kaitsta, aga meil on me ei saa, ükskõik kui palju meil ka ühiskonda kaitsta ei ole vaja, me ei saa ikkagi ohustada inimese isikuandmeid. ma olen näinud, kuidas parlament on arutanud ja ka hääletanud SWIFTi küsimuses ning komisjon võtab parlamendi seisukohti arvesse, kui me hakkame välja töötama uut mandaati selleks, et meil oleks uus, võimalik saavutada uus SWIFTi kokkulepe Ameerika partneritega ning see kokkulepe peab olema niisugune, et seal on tasakaalus vajadus võidelda terrorismi vastu, aga samas ka õigus privaatsusele. suur tänu, nüüd viimane küsimus, küsimus number kolmkümmend kaheksa, mille on esitanud proua Harkin vabatahtliku tegevuse kohta, roheline raamat, mis käsitleb vabatahtlikku tegevust, teil on palun sõna, proua volinik. härra president, ma vabandan, aga ma ei ole seda küsimust saanud. juhul, kui te ei ole seda küsimust veel saanud, mul on siin terve hulk küsimusi, aga mitte seda, ütleb proua volinik. mul on näiteks küsimused number kaheksakümmend kaheksa, üheksakümmend viis ja sada. aga küsimus number kolmkümmend kaheksa teil ei ole kahju, siis teil tuleks vist vastata kirjalikult. tõesti, ma vabandan, proua Harkin, kui te soovite pooleks minutiks sõna võtta, siis ma olen igati rõõmus, kui, kui volinik mulle kirjalikult vastab, aitäh. proua volinik, on teil olemas vastus küsimusele number kolmkümmend üheksa? vabandust, midagi on läinud segamini siin korralduses, härra president ma olen igati segaduses, aga mul on jällegi igasuguseid teisi küsimusi, aga mitte need küsimused, mida teie minu käest küsite. mulle tundub, et äkki meil on hoopiski, hoopiski äh, numbrid siin segamini läinud. küsimus kolmkümmend kaheksa käsitles rohelist raamatut vabatahtliku tegevuse kohta. aga härra Posselti küsimus suur tänu, ma loodan, et volinik vaatab väga hoolikalt läbi selle, mida ma soovitasin, sest et kahe tuhande üheksateistkümnes aasta on Euroopa vabatahtliku tegevuse aasta ning seetõttu me peaksime suurendama vabatahtliku tegevuse väärtust, kasutades siis kas ILO vabatahtlikke käsiraamatut või ÜRO käsiraamatut ja peaksime seda tegema kõikjal liikmesriikides, suur tänu! Äh, proua Harkin, te saate komisjonilt kirjaliku vastuse äh, ja suur tänu teie sõnavõtu eest ning nüüd ma lähen kolmekümne üheksa küsimuse juurde, mis käsitleb traditsioonilisi vähemusi. Teie käes on see vist küsimusena number kaheksakümmend kaheksa. jah, ma võin kinnitada auväärsele saadikule et me peame seda väga oluliseks küsimuseks ja komisjon töötab selle kallal ning tema saab samuti põhjalikuma vastuse äh, hiljem see see oli siis proua harkini küsimuse kohta ja kui me nüüd räägime traditsioonilistest vähemustest siis me ju te teate et see on just üks euroopa liidu aluspõhimõtteid me peame austama kõikide vähemuste põhimõtteid mõtteid ning kui Lissabon, Lissaboni leppe jõus on seda eriti nimetatud, see on nimetatud Lissaboni lepingu punktis kaks ning äh, inimõiguste harta kahekümne esimene lõige konkreetselt keelab ära rahvusvähemuste tagakiusamise keelelistel rassilistel ja muudel sarnastel põhjustel meie igal juhul peame kinni sellest et need neid liik- inimõigusi austataks ja seda tehtaks kõikides liikmesriikides. meil on olemas ka programmid, mis peaksid aitama vähemuste olukorda parandada ning komisjonil on plaanis neid erinevaid instrumente omavahel kombineerida, et võidelda vähemustesse kuuluvate inimeste probleemide vastu. Te teate, et on olemas ka Euroopa Liidu diskriminis-, diskrimineerimisvastane seadus, mida samuti kasutatakse vähemuste esindajate võrdse kohtlemise tagamiseks. lisaks oleme võtnud vastu ka uue direktiivi ettepaneku, praegu me alles seda arutame, aga igal juhul see direktiiv suurendaks kaitset diskrimineerimise vastu, diskrimineerimine, mis siis toimuks usulistel, seksuaalsete eelistuste ja niisugustel alustel samuti diskrimineerimine töökohal. nüüd rassismi ja ksenofoobia vastase võitluse direktiiv see seisab hea ka selle eest, et ei tehtaks mingisuguseid vaenu õhutavaid avaldusi ja see peab kehtima kõikides liikmesriikides ning komisjon jälgib selle raamotsuse rakendamist erinevates liikmesriikides, tehes seda nii hoolikalt kui võimalik, selleks et otstarbeks on lo loodud ka vastav töögrupp, lisaks on meil olemas põhiõiguste amet, mis hoolitseb samuti nende ülesannete täitmise eest ning lisaks on meil veel vähemuste keelte harta ja traditsiooniliste vähemuste kaitsmise harta. ma loodan, et auväärt saadik on minu vahus, vastusega rahul ning ma loodan, et järjest enam liikmesriike järgib nende liikmesriikide eeskuju, kes on juba need, need seadused vastu härra volinik te nii-öelda lõite naela pähe ma tahaksin uuesti küsida kas on olemas niisugused instrumendid mis tegelevad pikaajaliste traditsiooniliste vähemuste positiivse diskrimineerimisega ning teiseks tahan ma küsida kas Viinis ase asuv põhu, põhiõiguste amet tegeleb ka selle küsimusega ja kui siis kuidas ta loob oma kontaktid kodanikuühiskonnaga ei ole suuremat ebaõiglust kui kõikide võrdselt halvasti kohtlemine. ma olen nõus lugupeetud parlamendisaadikuga, et ei ole midagi ebaõiglasemat kui erinevate inimrühmade ebaõiglane kohtlemine. ja seetõttu me peame arvestama, kuidas paremini ära kasutada meie käsutuses olevad kasinad vahendid ja teha seda aktiivselt ning äh, mõistlikult põhiõiguste amet loomulikult äh, peab täitma teatud eesmärke, aga kui parlament või komisjon palub ametil äh, saavutada teatud eesmärk, siis loomulikult amet seda teeb ja seetõttu ma pöördun lugupeetud äh, saadiku poole äh, üle anda mulle see küsimus, mille ma ta tahaks adresseerida Põhiõiguste Ametile ja ma vaatan, mida on võimalik teha positiivses suunas. suur tänu, volinik. härra Tarabella, kuna te alles äsjasite, siis me lõpetame infotundi, aga kui te tahate sõna võtta, siis ma annaksin teil kolmkümmend sekundit aega ja ma usun, et proua Reding annaks teile vastuse ka teie poolt esitatud küsimusele kirjalikult. kui te tahate aga lühisõna võtta, siis palun jah, suur aitäh. ma saan tõesti aru, et me peame ajakavast kinni pidama. ma tahtsin lihtsalt rõhutada seda, kuivõrd vajalik on pühendada üks aasta naistevastase vägivalla vastu võitlemisele. tegemist on veel tabuteemaga ning väga paljud naised kannatavad füüsilise, kuid vahel ka verbaalse, psühholoogilise vägivalla all, tihtilugu just perekeskkonnas. me peame seda endale tunnistama ning aasta, mis oleks sellele pühendatud, võimaldaks äh, tagada, et see tabu nähtus kaoks ära ning seeläbi oleks meil parem, kergem võidelda naiste vastu suunatud vägivalla vastu, aitäh! suur tänu ja ma tänan ka volinikku ja teisi volinikke ja tänan ka tõlke, head isu!